vajadust Euroopa reindustrialiseerimispoliitika järgi, võttes arvesse hiljutisi kriise, käidab üle Alstamiga ja me alustame siis sellega, et annaksin sõna äh, minister Košakile, suur tänu, et äh, ühinesite meiega, teil on sõna. palun mikrofon. I have it on. So once again, Madam uh, President uh,, honorable members daamid ja härrad, proua volinik, kõigepealt ma peaksin vabandama, sest ma ei saa siia jääda terveks aruteluks ja põhjus on seotud sellega, et ma pean kiiresti koju tagasi minema, sellepärast et me oleme lõpule viimas äh, ettevalmistusi Bratislava kokkusaamise jaoks ja see punkt jõudis meie päevakorda alles äh, esmaspäeval ja selle muudatuse tõttu äh, kahjuks ma ei saa nüüd äh, arutelu jooksul siin viibida. kui kõik need uudised, mis me hiljuti kuulsime Belgias ja äh, Prantsusmaal, tekitab muret ja viha kõikides nendes linnades ja piirkondades, mis on sellega seotud, Äh, kõige värskemad näited Keisabeli Alstumi kohta on näide sellest, et tegemist on märksa laiema fenomeniga, kus inimesi koondakse igal pool üle terve Euroopa Liidu. see on seotud muutuva majanduskeskkonnaga, millel on väga sügavad sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud kui me mõtleme nüüd äh, autotööstusele ja mõtleme ka äh, restruktureerimisele, siis me vajame kindlasti liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil väga tõsist ümberstruktureerimist ja reorganiseerimist. me peame otsustama, kas me tahame, et me tööstusvaldkonna teadmised libisevad meil käest või me peaksime võtma ette tegevusi selleks, et parendada raamtingimusi meie tööstussektori jaoks. juunis kaks tuhat kolmteist nõukogu juba mõistis, kuivõrd oluline on tugev Euroopa tööstuslik alus, sest see on väga oluliseks ehitusklotsiks Euroopa Liidu äh, majanduskasvu ja pädevuse jaoks. ning nagu te olete kahe tuhande neljateistkümnenda aasta resolutsioonis juba maininud, siis siin on mitmed asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta ja ma tahaksin neid ka mainida äh, sarnaselt Euroopa Parlamendiga on nõukogu kutsunud üles aktiivse jõulise tööstuspoliitika arendamiseks. see tähendab, et äh, komisjon peaks korraldama erinevaid tegevusi, kui meil on vaja äh, toetada tugevat tööstustegevuse alust. selleks, et tagada aktiivset tööstuspoliitikat ja konkurentsivõimet, siis see peab olema valdkond, mis on süvelaiendatud kõikides valdkondades. see puudutab taristut, kaasa arvatud digitaalset taristut, tuleb ka välja arendada, pidades silmas pikaajalisi eesmärke, tööturg peaks võimaldama kasvu, samas kaitstes töötajate sotsiaalseid õigusi. kui me räägime finantssektorist, on saavutatud progressi, mõeldes värskemate instrumentide pealt nagu Euroopa strateegiliste investeeringute fondi peale, kuid samas on endiselt vajadus eemaldada tõrkeid ja tuleb äh, toetada ka uut äh, laenu joomakapitali finantseerimise võimalusi. tegemist on äh, strateegilise laenu andmisega Euroopa Investeerimispanga poolt, mis on mõeldud e tööstus- ja taristuettevõtetele. see puudutab äh, töötlevat tööstust ja sellega seotud teenuseid, ka seda valdkonda võiks siia alla lisada. kohalikud ja regionaalsed otsuste tegijad val-, vastutavad kahe kolmandiku investeeringute eest Euroopa Liidus. Nende koostöö ettevõtetega on vägagi asjakohane. piirkonnad võivad mängida võtmerolli, toetades äh, tööstussektori moderniseerimist. seda on võimalik teha samuti ka selle tegevuse kaudu, et me kombineerime regionaal- ja tööstuspoliitika vahendeid. nagu hiljutised sündmused on meile näidanud, on ka vaja tõhusat sotsiaalset dialoogi, mis kaasab valitsussektorit ja sotsiaalsektoreid me oleme näinud üha laiemat äh, tunnustust sellele, et erinevatel tasandil kaasatakse ka sotsiaalpartnereid. nõukogu on tervitanud komisjoni poolt võetud samme selleks, et kaasata sotsiaalpartnerid ja neid poliitikaid, millel võib olla väga oluline mõju tööhõivele ja sotsiaalsele olukorrale. kuid äh, dialoog poliitika valdkonnas peab võtma arvesse ka finantsosa ning seetõttu Euroopa Liit on välja töötanud instrumendi, et toetada töötajate tööhõivet ja leevendada ebasoodsaid sotsiaalseid mõjusid, kui meil on tegemist reorganiseerimisega. Euroopa äh, üleilmastumisega kohanemise fond annab vahendeid selleks, et äh, toetada koondatud töötajate äh, tööhõivet, kes kannatavad reorganiseerimise tõttu. kuid see fond on ainult üks vahend, mis aitab meil korral seda rasket olukorda leevendada, kui see on juba esile kerge, kuid me peaksime koos äh, tulema toime sellega, et me kohaneme praeguse majanduskeskkonnaga, me oleme konkurentsivõimed ja samas ka säilitame töökohti. daamid ja härrad, lugupeetud liikmed, äh, teadusuuringud äh, ja äh, sellega seotud valdkonnad on Euroopa majanduse jaoks väga tähtsad ning seetõttu eesistuja koostöös komisjoniga kutsub Euroopa ja rahvusvahelisi teadlasi, äh, innovatsioonikogukonda ja ärisektorit rahvusvahelisele konverentsile, mis on mõeldud Euroopa Liidu reindustrialiseerimiseks, see toimub Bratislavas kahekümne kuuendal kuni kahekümne kaheksandal oktoobril, keskendume nanotehnoloogiale, äh, kõrgtehnoloogilistele materjalidele, tootmistehnoloogidele ning biotehnoloogiale veel üks võtmeaspekt puudutab digitaliseerimist. tegemist on valdkonnaga, mis mõjutab kõiki teisi sektoreid, kuid samas meil ei ole ühtset arengukava üle terve Euroopa. Euroopa Liit, regioonid ja tööstussektorid peavad kõik mängima oma rolli selleks, et toetada ettevõtete protsesside äh, digitaliseerimist ning arendas välja ka rahvusvahelist dimensioonigi digitaalse kava osas. nõukogu tervitab äh, hiljutist äh, otsust Euroopa Liidu digitaliseerimise kohta ning alg-, algatatud on ka uus oskuste toetuste kava, mis aidab paremini viia oskused vastavusse tööturu vajadustega ning see on vajalik selleks, et toetada majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Need on need erinevad aspektid, mille kallal me peame töötama Euroopa hüveks. parlament ja komisjon teevad tublit tööd nende eesmärkide nimel seda teeb ja ma usun, et äh, konkurentsinõukogu tegeleb selle valdkonnaga kahekümne üheksandal septembril ja ma tahaksin viina, uuesti mainida, et konverents toimub Bratislavas ja ma paluksin teil selle konverentsiga liituda. suur tänu ja ma vabandan, et ma pean ära minema, aga kahjuks ma olen juba väga hiljaks jäänud, suur tänu! Thank you, Minister. We were informed on uh, the situation suur tänu, võtsime selle informatsiooni äh, teadmiseks ja nüüd proua volinik, palun. aitäh. austatud äh, parlamendisaadikud, äh, pärast seda, kui Caterpillar ja Alstom teatasid, et nad sulgevad suured ettevõtted Euroopas siis see loomulikult avaldab tõsist mõju tööhõivele nendes asjasse puutuvates piirkondades. me peame kindlasti äh, rääkima tööstuse konkurentsivõimest, Euroopa tööstuse tulevikust ja taasindustrialiseerimisest komisjon kindlasti soovib toetada neid, kes on arengutest otseselt puudutatud. väga tähtis on pakkuda abi töötuks jäävatele töötajatele, nende perekondadele, kogu piirkonnale. me ei tohi olla tegevusetud. me peame aitama regioonidel sellest keerulisest majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast üle saada enamik ettevõtteid, mis Euroopas tegutsevad, on, vastutavad selle eest, et sotsiaalne dialoog oleks restruktureerimisprotsessi osa. see on üks Euroopa sotsiaalmudeli tuumikust. mitte ükski ettevõte ei saa kõrvale hiilida sotsiaalsest vastutusest oma töötajate ees kui ettevõte suletakse, inimesed koondatakse, siis äh, need arengud on äh, seotud äh, globaalsete sündmustega ja seetõttu meil on globaliseerumisega kohandumise fond, mille kaudu on võimalik saada finantstoetust töötajatele ja regioonidele. viimastel aastatel on juba eraldatud kolm miljonit eurot Caterpillaris töötatud inimestele lisatoetust on võimalik saada Euroopa globaliseerumise kohanemise fondist, kui liikmesriigid seda taotlevad. selle fondi rahalisi vahendeid on võimalik kasutada muuhulgas ka selleks, et toetada töötajate ümberõpet. ja lisaks sellele Euroopa Regionaalfondi ja Sotsiaalfondi rahasid on võimalik kasutada, et toetada nii töötajaid kui ka piirkonda arvestades seda, kui äh, tõsine on olukord, oleme me loonud äh, rakkerühma, mis äh, töötab Euroopa Komisjoni juures ja on abiks seoses kõikide mm, küsimustega, mis võivad siinkohal tekkida, kaasa arvatud õiguslik raamistik, mis puudutab fondide kasutamist. me kõik saame anda oma panuse reageerides siin lühiajalises perspektiivis ja see komisjon on teinud äh, kõik, äh, et äh, tagada ka Euroopa tööstuse konkurentsivõime pikas perspektiivis, meil on investeerimisplaan Euroopale üle kahekümne miljardi euro on investeeritud VKE-desse Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kaudu ja loodetavasti ähm, jõuame me seetõttu investeeringute tasemeni sada viisteist miljardit eurot, et äh, president Juncker toonitas täna hommikul, et äh, kahekordistatakse selle fondi kehtimisaega ja pikendatakse samuti või suurendatakse fondi mahtu, me räägime siis kuni viiesajast miljardist erasektori rahast investeeritud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja tugevdada tööstusmõõdet ähm, kõikides teistes ähm, komisjoni poliitikates, äh, ringmajandus, digitaalne ühtne turg, äh, energialiit, äh, kapitaliturgude liit, teadus- ja arendustegevuse agenda, parema seadusloome kava, ja Euroopa uute pädevuste kava. kiiresti muutuvas äh, globaalses majanduses on olukord selline, et äh, pädevused määravad selle, kuivõrd konkurentsivõimeline on Euroopa. niimoodi me saame teha ennast atraktiivseks ja tagada, et äh, meie tööstusel on tulevikku pädevuste arendamise plaan puudutab kõiki nii vanu kui ka noori, töötavaid ja mittetöötavaid inimesi. igal juhul äh, tuleb arvestada sellega, et ülemaailmne konkurents kasvab, me peame pingutama kõikidel tasanditel, et Euroopa jääks konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks piirkonnaks äh, tööstusele, aitäh! suur tänu, volinik, ja nüüd äh, alustame aruteluga, sõna saavad poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad, proua Krustet. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. kahjuks peame me rääkima taaskord sellest sügavast kriisist, mis puudutab investeeringuid ja konkurentsivõimet ähm Caterpillari ja Alstomi äh, tootmise sulgemised on äh, sümptomid olukorrast Euroopas. rohkem suletakse tootmist, kui luuakse töökohti, see on äh, tõesti alarmeeriv olukord ja tekitab väga palju viha. samas aga ametivõimud olid olukorraga kursis, nad teadsid, et tootmises on raskuses, aga samas kahjuks viimase hetkeni üritatakse kiiresti hakata leidma mingisuguseid lahendusi konkurentsi suurendamine meie ettevõtete osas ja samas ka teatud liikmesriikide soovimatus luua vajalik keskkond. ettevõtetel on vaja restruktureerida, kohaneda muutustega, aga selleks, et areneda, on neil vaja vastavat keskkonda, maksu ja sotsiaalset keskkonna, mis oleks soodne, mida ei halvaks üks või teine variant. Alstom, mis äh, on eriti kahetsusväärne juhtum, mulle tundub, et valitsus tee-, see, et valitsus teeb teisele Prantsuse ettevõttele, kes on raskuses, SNCF-ile ettepaneku äh, äh, kiiresti tellimuse esitada, kunstlikult esitada tellimus, samas, kui juba aastaid ei ole Prantsusmaal olnud mingisugust poliitilist tahet, see puudub ka Euroopas, ettenägevus on puudulik, mis puudutab äh, tööstuspoliitikat. kes teeb ettepanekud strateegiliste mõtlemise osas äh, meie ettevõtetele tulevikuperspektiivis? ja kahjuks kõige enam kannatavad töötajad eh, teatud valitsuse tegevusetude tõttu, eh, seetõttu, et toimub sotsiaalne dumping, eh, mis kahjuks eksisteerib Euroopas. Nende tehaste sulgemine tuleb väga raskel hetkel nendele töötajatele ja seetõttu on vaja neid toetada, nagu te ütlesite, proua volinik, nende sotsiaalsed õigused vajavad kaitset meie Euroopa tööstus vajab kõige enam stabiilsust, maksustabiilset, seadusandlikku stabiilsust, nad peavad tundma julgustamist pikaajalise strateegia perspektiivis, aitäh! suur tänu ja järgmine kõneleja on proua Areena, poolteist minutit, palun! suur tänu, lugupeetud president! see Caterpillari äh, sulgemise otsus äh, viis kuus äh, tuhat töötajat hämmingusse, see ei ole ainus juhtum, iga nädal globaliseerumisega kohanemise fond saab erinevaid ettepanekuid Soome, Microsofti, Nokia taustaga tehases, Ericsson, kus vallandatakse töötajate nimekiri, on väga pikk, aga see, mis on vastuvõetamatu, on see, mitte see, et ettevõte suleb uksed, vaid see, kuidas ja miks kui me räägime siin Caterpillarist, siis tegemist on organisatsiooniga, kus äh, tegutsetakse seal, kus on kõige vähem vaja makse maksta, seetõttu tegutsevad nad, on nende peakorter Šveitsis. Nad äh, valivad võimaluse võtta välja dividende selle asemel, et investeerida ja tagada töökohad. Caterpillar on samuti see, kus otsuseid tehakse väljaspool Euroopat ja kus ei võeta arvesse Euroopa vajadusi. tegemist on mudeliga, mida me näeme väga paljude hargmaiste ettevõtete puhul Caterpillari puhul on näha ka Euroopa kärpemeetmete otsest mõju, sest vähem avalikke hankeid, vähem investeeringuid äh, masinaparki, samas kui rohelised investeeringud võiksid kaasa tuua töökohti ja me peaksime selles osas pingutama. mida teha, kõigepealt proua volinik ütles, et me peame aitama töötajaid, neid, kes on vallandatud ja neid piirkondi, keda see puudutab ja ma tean, mil määral te olete selleks valmis lisaks on vaja käivitada avalikud investeering, riigi investeeringud, me peame tagama maksustamise seal, kus äh, tulu toodetakse. neljandaks on vaja meie majandust finantseerida, viiendaks ei tohi anda äh, kõikehõlmavat äh, õigust välisinvestoritele me ei saa heaks kiita selliseid kokkuleppeid, mis annavad täieliku õiguse välisinvestoritele otsustada töökohtade osas, sellele mehhanismile vaja lõpp teha meil on vaja mõjuhinnanguid, mis puudutavad globaliseerumist, mitte ainult selles osas, mis puudutab, millised on positiivsed mõjud, jah, loomulikult on ka neid, aga samuti ka see, mis puudutab negatiivseid külge. ja seetõttu ei ole me olnud valmis kohanema nende ettevõtete tuleviku ja struktuuri osas ja me peame olema palju äh, ausamad globaliseerumise käsitlemisel, aitäh! Thank you, next speaker is madam Stevens. suur tänu, järgmisena proua Stevens, palun poolteist minutit. suur tänu, president, kolleegid. esimesed mõtted pärast äh, Caterpillari teadaannet äh, olid mul äh, seoses äh, nende töötajatega, kes nüüd oma äh, töö kaotavad, see nende jaoks täiesti kohutav areng. globaliseerumine toob endaga kaasa väga palju muresid, me peame oma poliitika väga hästi läbi mõtlema, aga me ei tohi olla protektsionistlikud. rahvusvaheline konkurents toob kaasa kõrgema tööhõive, mitte madalama. tööhõivepoliitika töökohtade säilitamine, need peavad olema meile prioriteedid. me peame ka panustama elukestvale õppele, kedagi ei tohi liiga vara nii-öelda maha kanda, me peame panustama ka eakamate töötajate täiendõppele ja ümberõppele me ei saa lahendada tööstussektori probleeme lihtsalt maksumaksja rahaga. liikmesriigid peavad läbi viima struktuurireforme, mis edendavad äh, ettevõtlust, minu koduriigis äh, Belgias on olukord selline, et Flandriast on väga palju häid näiteid tuua. proua Stevens, härra Tarabella soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete sellega nõus? ja härra Tarabella, palun ma kuulsin, et äh, me räägime siin äh, solidaarsusest töötajate suhtes ja parim viis seda näidata on see, kuidas me näeme, kuidas äh, Florgengis tehti ümberkorraldused ja me nägime, kuidas see toimub ja ma pean ütlema, et LVA ei, ei ole üldsegi selle meetodi poolt ja võib-olla võib olla tegemist mingisuguse leevendava meetmega selles piirkonnas. miks ollakse vastu sellele ettepanekule, mis puudutab neid töötajaid, kes on oma töö kaotanud, aitäh? beste kolleeg. lugupeetud kolleeg suur tänu teile selle küsimuse eest, aga te oleks ehk pidanud kuulama, mida ma ütlesin, sest me oleme selle vastu, et töötajaid koondatakse, seetõttu me ei tahaks ka, äh, et kasutatakse varast äh, pensionile minekut, sest see ei ole jätkusuutlik lahendus, vanemad töötajaid saab samuti ümber koolitada, et nemad saavad ka endale leida uue töökoha, see on see, mida meie soovime äh, Äh, saavutada, sellepärast see varane pension ei ole siin lahenduseks. Uh, suur tänu ja härra Depree, palun äh, kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Caterpillar andis teada oma tootmisüksuse sulgemisest ja teadaanne löök on tõsine, tootajad on hädas ning äh, poliitikud on alarmeeritud ja alltöövõtjate tegevuse tõttu on see veel topeltmõju. see olukord on eriti keeruline ja see brutaalsus on niivõrd tõsine, me näeme siin kapitalismi tõelist nägu, me ei osanud sellega arvestada, minu valitsus ei osanud sellega arvestada ja tehase juhid, kes on USA-s, ei ole kohal, isegi kui paluti neil kohale tulla. siin on, ei ole mingisugust õiglust, see lööb piirkonda, mis on väga tõsises raskuses, kus on väga kõrge töötus ja kus on väga murettegev olukord see saab ohtu ning majanduskasvu ja stabiilsuse paks survestab olukorda veelgi enam see, et Caterpillar peaks täielikult äh, lähtuma põhimõtetest, nagu me nägime ka varem, meil on vaja selgitada seda olukorda, miks see tehas kinni pandi, kus toodeti kasumit, kus oli väga hea tootlikkus ja nii edasi. kui otsus saab kinnituse, siis on vaja teha kõik selleks, et töötajad saaksid õiglase hüvitise ja tulevikuperspektiivi ümberõppe osas. proua volinik, te ütlesite, et ametiühingud ja poliitilised, poliitikud peavad võtma vastutuse ja paika panema rakkerühma selleks, et olukorraga tegeleda. see, et kõik vahendeid kasutusele võtta, et seda olukorda teha, on tõesti teretulnud. kõik need algatused on vaja ellu viia, aga sellest ei piisa, ma kuulsin, kuidas komisjoni president täna hommikul oma kõnes äh, Äh, olukorra kohta riigis, ütles, et meil on vaja sotsiaalset Euroopat, Euroopat, mis kaitseb. ma kahtlen, et Caterpillari või Alstomi töötajad praegusel hetkel on veendunud, et Euroopa neid kaitseb. me teame ka hästi, et me elame suurte muutuste ajastul, üleilmastumine ja esile kerkivad majad, majandused avaldavad mõju väga hea on Caterpilli juhatusele meelde tuletada, et sotsiaalne dialoog on osa Euroopa DNA-st, aga veelgi parem oleks Euroopa tasandil luua uued vahendid nagu eh, strateegiliste investeeringute vahendid, eh, fond eh, konkreetselt tööstuse jaoks, selleks, et luua tõsine vundament ja väga hea oleks, kui ettevõtted, kes investeerivad meie riiki, käituksid paremini ja, ja ei saa lähtuda ainult sellest, et lihtsalt uksed kinni panna lihtsalt niisama, nagu näeme, investeeringud äh, ja sotsiaalsed teemad on meie tootmise südames, aitäh. härra Händel, üks minut, palun. proua president, proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Komisjon pani paika suured taasindustrialiseerimise eesmärgid, see on kõik väga hea, aga mitte ainult äh, Caterpillar ei kaota ära töökohti piirkondades, mis niigi juba kannatavad suure tööpuuduse all. tihtipeale on tegemist ettevõtetega, mis ei ole mitte ainult kasumlikud, äh, vaid ka konkurentsivõimelised. tihtipeale on äh, ettevõtete kasumi huvid seal taga, mis hävitavad need töökohad. aga poliitika peaks kujundama siiski äh, välja pikaajalisemad äh, strateegiad. Alstom ei ole siin hea näide ei riigi ega Euroopa tasandil. me lihtsalt reageerime, tegeleme kõige hullemate mõjudega, maksame raha globaliseerumisega kohandumise fondisse, maksuraha äh, see on kõik hea, aga sellest on äh, kõigest äh, liiga vähe. me peame tagama selle, et kasumlikud ettevõtted ka maksaksid oma osa äh, siis, kui sellised töökohad hävivad. lugupeetud president, kolleegid, Caterpillar viiekümne protsendi võrra suurendas dividende ja viisteist protsenti kadusid töökohad see olukord ei ole kindlasti soovitav, me näeme, eh, kuidas eh, selline tegevus eh, õõnestab meie majandust, finantskriisi järel on soovitud üha enam kasumit võtta pikk, lühemas perspektiivis ja Caterpillari olukord ei ole midagi isoleeritud, sest me oleme näinud, kuidas akti-, selles valdkonnas hõivatud inimeste arv muudkui väheneb kaubanduskokkulepete puhul üritatakse üha enam lihtsalt kasumit teenida, mitte sotsiaalseid õigusi tagada. ja nagu me nägime siin ka viidet globaliseerumise kohanemise fondi kohta. eesmärgid on vaja tööstuse osas SKT-d suurendada kahekümne protsendini ja selles on õigus. mis puudutab energiat, liikuvust ja ehitusvaldkonda, siis nendel valdkondadel on oluline roll täita, meie majandus peab edasi minema sellele, kus konkreetselt äh, äh, kasutatakse ressursse ja energiat. meie konkurentsivõime on ohus, selle, meie ei ole enam mitte juhtpositsioonil, vaid me oleme need, kes teiste sabas sorgivad. Caterpillari äh, sulgemine Gosselies annab meile taaskord uue õppetunni selle tööstuspoliitika valdkonnas. esiteks, mis puudutab rahastamist, väga palju on vaja teha niikaua kui kasumimarginaal on paika pandud sellisel viisil, siis meie majandus lihtsalt kasutatakse selle huvides ära. teiseks, kaubanduspoliitika ümberkujundamine, meil on vaja lõpetada sellised kokkulepped, kus lähtutakse lihtsalt aktsionäride huvides ja kus juurdepääs turule peaks olema seotud sotsiaalse keskkonna ja maksu eh, küsimuste austamisega. kolmandaks, tööstus peab olema meie eh, ülemineku eh, käsitluses, meie eh, tööstus peab olema ka meie eesmärkide rakenduses. me peame tegutsema nii, et investeeringute kava selle asemel, et igale poole veidi raha puistata, oleks keskendunud tööstusele ja keskkonnaküsimuste arvesse võtmisele. ja lõpetuseks, meie tööstus on üha enam äh, tööd, töökohti asendavad masinad, see iseenesest ei ole halb, ainult tingimusel, et kasum jaotatakse ümber, meil on vaja seda arvesse võtta ning töö ja kasum peab olema omavahel korrelatsioonis. suur tänu! Well, Mr. Lambert. härra Lamberts, härra Schaffhauser tahab teile esitada küsimuse sinise kaardi menetluses, kas te olete valmis vastama sellele? jah, palun, härra Schaffhauser. suur tänu, härra Lambert, ma kuulasin teid väga suure huviga. enne kui ma sain saadikuks, siis oli meid teatud arv koos suurte riigipankadega, kes soovisid tõeliste investeeringute kava selleks, et kasutada vahendeid kümme miljardit, investeerida kestliku arengusse ja rohelisse investeeringutesse. miks te seda ideed ei kasuta, teisest küljest kas meil on vaja Euroopa tasandi protektsionismi või vähemalt vastastikust avastust? hea kolleeg kui ma kõiki ideesid ära ei kasuta, siis ütleksin, et lihtsalt kahe minuti kolmekümne sekundiga ei ole võimalik kõike öelda. Euroopa Keskpanga rahastamise panus viimastel aastatel läbi kvantitatiivse hõlbustamise on täielikult suvaliselt jaotatud. me juba pikka aega oleme soovinud seda lahendust suunatult ka keskkonna perspektiivi arvestades ähm, kasutada. meil on vaja konkreetselt keskenduda äh, Euroopa Investeeringute, Investeerimispanga ja teiste vahendite kaudu teatud tegevustele, mis on vajalikud majanduse ümberstruktureerimiseks, see on mõistlik, aga samas ei ole senini poliitilist tahet selle elluviimiseks ja loodan, et mingil hetkel on meil enamus nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil selleks, et seda ellu viia, aitäh! suur tänu! härra Bey, palun. Belfordi äh, tehase olukord, äh, mille kus me näeme väga sarnast olukorda nagu terasetööstuses Gandražis ja Florange'is, näitab, milline on aktsionäride ja pensionifondide surve. Belfour on tõeline sümbol, see avati tuhande kaheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal, üheksakümne, tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesel aastal tuli sealt esimene kiirrongi prototüüp, mille hulgas, mis viis ka tehase töötajate arvu üheksa tuhande töötajani. nüüd tehakse, tegutsetakse ainult kolma töö, teenuste sektoris ja kolmkümmend kolm tuhat töökohta on tööstusvaldkonnas läinud kaduma, ilma et me vabastaksime vastutusest meie poliitikud, mõistame, et Euroopa Liit on see, kes meie majandust on survestanud ja kes konkurentsi nimel teeskleb äh, ja ka keelab meil igasuguse protektsionismi. Euroopa Liit on see, kes väidab, et võitleb monopolide vastu ja sunnib eraldama teatud tegevused äh, raudteesektoris. meie ettevõtetelt äh, kärbitakse üks haru teise järel ja need müüakse konkurentidele. Belfori tehase sulgemine on loogiline samm arvestades kahe tuhande neljateistkümnenda aasta energiaharu äh, müümist General Electricsile meie töökohtade päästmine töös, tööstusvaldkonnas äh, lähtub meie pädevusest äh, ja tegevusest. seetõttu ametivõimud peavad aitama neid tööstustootjaid, kes üritavad toime tulla ja ministrid peavad tegutsema ja pingutama, mitte lihtsalt äh, oma huvides tegutsema. meid ei üllata üldsegi see, et pankur Macron ei näinud midagi tulemas. kahe fotoseansi vahel lihtsalt äh, äh, ei pannud ta tähele, mis toimub. Macron lubas, et mitte kedagi ei vallandata ja nüüd me näeme, et kaks tuhat töökohta on kadumas, viissada nendest Belfordis täna oleme olukorras, kus eh, riik on eh, see, kes eh, mängib nende eesmärkidega ja seab töökohad ohtu, aitäh! suur tänu ja järgmisena härra Rola. kaks tuhat kolmteist aasta veebruaris Caterpillari restruktureerimine nelisada vallandust, teatud lubadusevad tulevikuks, töötajad teevad järeleandmise palga osas, paindlikkuse osas, tulemuse, tulemust näeme me täna, millised on tänusõdad, äh, Kosli tehase sulgemine, kahe tuhande inimese vallandamine ja kõige halvakspanuga töötajate suhtes ja sotsiaaldialoogi suhtes, halvakspanu äh, poliitilisele äärmusele riigis. kahjuks Euroopas ei ole see mitte esimene juhtum me, ega viimane. samas aga on see tõeline näide Philip Mestat oli see, kes Caterpillari kohta ütles, et see on ka kapitalismi tõeline toode. see näitab üleilmastimust, meil on vaja tegutseda kiiremini, integreeruda, alltöövõtjad, kes on topeltohvrid sellele olukorrale, vajavad kaitset, meil on vaja ambitsioonikat äh, kaitset, äh, plaani tööstuse osas, tahaksin õnnitleda komisjoni soovi eest äh, investeeringute fondi suurendada. meil on vaja võimalus äh, kasutusele võtta vahendid kõikidel tasanditel selleks, et tõesti projekte ellu viia, tulevikuperspektiivi arvesse võttes nii energia, transpordi kui ka digivaldkonnas. me peame kaitsma oma tööstusi, sest Hiina äh, toodab äh, vähese kuluga ja meie ettevõtjad ei pea sellele vastu. kõik osapooled peavad äh, lähtuma samadest mängureeglites. võttes nüüd arvesse Caterpillari äh, tehase, kus austatakse kõiki keskkonnanorme, Hiinas aga seda ei tehta. lõpetuseks tervitama komisjoni soovi paika panna uus lähenemine, aga ma tahaksin, et me hindaksime selle äh, Äh, hinda, stabiilsuspakti hinda ja me peaksime sellest ka järeldused tegema, me peame kaitsma oma töökohti, aga samas me peame ka luuma perspektiivi, äh, looma perspektiivi meie tööstuse tulevikule, aitäh! suur tänu! järgmisena proua Revu Tallon mul on väga hea meel, et meie parlament on kiiresti reageerinud olukorrale, mis puudutab Caterpillari ja Alstomi eh, tehaste sulgemisplaani. see ei peaks olema Prantsusmaa ja Belgia dialoog, vaid see peaks olema Euroopa dialoog selleks, et tõeline Euroopa tööstuspoliitikaga paika panna. kaks kuud tagasi siinsamas kojas võtsime me vastu resolutsiooni selleks, et nõuda komisjonilt toetada raudteetööstust Euroopa tasandil ja kasutada kõiki võimalikke vahendeid selleks, et toetada riigihank-, äh, tellimusi. ja viis kuud tagasi nägime, et äh, sektoris äh, toimusid negatiivsed mõjud, eriti Alstomis, sest olid teatud nõuded, mis neid mõjutasid. E-, Euroopa Parlament peab kuulama kõikide hääli. meil on väga palju eesmärke vaja täita meie tööstuse huvides selleks, et ta rinda pista kõige üha suureneva konkurentsiga rahvusvahelisel tasandil. me ei tohi lihtsalt piirduda nende argmaiste ettevõtetega, kes saavad tõsist toetust ja neid kuidagi äh, liigselt toetada. meil on vaja üha enam paindlikkust, kui me tahame toetada meie tööstust ja see on äh, väga oluline eesmärk see arutelu puudutab äh, naiste, meeste, perede kaitset, keda see, need tegevused otseselt äh, mõjutavad. riik peab reageerima ja juhid peavad samuti võtma vastutuse ja mitte alati lähtuma lihtsalt kasumlikkusest, vaid võtma arvesse ka inimlikku faktorit. aitäh, härra Nikolson, üks minut, palun uh,. suur tänu ja kaks nädalat tagasi Katerpilli ütles, et üle kakssada, üle kahesaja töökoha äh, lähevad kaduma äh, Põhja-Iirimaal nende tehasest ja see on olnud kõige värskem informatsioon, mis me oleme kuulnud töökohtade vähendamise kohta. eelmisel aastal Caterpillar äh, Michelin ja teistes kohtades ja seal koondati väga palju inimesi aastal kaks tuhat neliteist öeldi ka, et Palamina tehas pannakse kinni. ma tean, milline olukord on Põhja-Iirismaal, tegemist on väga motiveeritud ja oskuslike töötajatega. Need töökohad, millest me räägime, on otseselt ja kaudselt kasulikud kohalikule majandusele ning koondamise koondmõju kohalikule majandusele on märkimisväärne. nagu me oleme kuulnud käesoleval kuul juba sarnaseid lugusid mujalt Euroopast, siis Euroopa tasandil ma usun, et me peaksime tuvastama ja tegelema nende väljakutsetega, mis on seotud tööstussektoriga ja me peaksime leidma ka viisi, kuidas me saaksime paremini ära kasutada tulemusi, võimalusi ja seetõttu mina ja minu äh, kaaslased äh, soovivad, et ka äh, seda, et meil oleks välja töötatud parem Põhja-Iirimaa tööstusstrateegia, kahjuks kohalikud juhid ei kuula. suur tänu. Uh, mr nicholson there is a blue card for you härra Nikolson ja sinise kaardi küsimus tuli teile. härra Fonsilika. mikrofon, palun. suur tänu. ma kuulasin kolleegi äh, härra Nikolsoni ka varem, kui ta rääkis samal teemal ja tahaks küsida tema käest, kuidas on võimalik siis mõista seda valdkonda, kui me räägime taasindustrialiseerimisest, kui meil on nii palju vabakaubandusleppeid, mis pakuvad väga palju eeliseid teistele riikidele terves maailmas ja siis odavam on ikkagi toota nendes riikides, selle asemel, et toota Euroopa Liidu sees. härra Nikolson, palun. Can I thank the tahaksin tänada kolleegi küsimuse eest, see oli väga huvitav küsimus ja mõistan, et praegusel ajahetkel volinik valmistab ette ka vastust, hinnates erinevaid läbirääkimisi ja kaubanduskokkuleppeid, mis on tulemas ja ma küsisin komisjonil samuti, vaadates seda põllumajanduskomisjoni vaatepunktis, kui palju tehinguid on võimalik teha ilma hävitamata Euroopa Liidus kõike seda, mida meie oleme tegemas ja tootmas ja mida kiiremini seda näeme, et see ei ole ainult e TTIP, CETA, aga teised kaubanduslepped, mis on tulemas Austraalia ja Uus-Meremaaga, on väga palju kaubanduskokkuleppeid, mis on tulemas ja tegemist on väga muret valmistava asjaga, kuid me teame, peaksime teadma, milline see potentsiaalne mõju on, kui palju suudab Euroopa taluda, vaadates neid vabakaubanduskokkuleppeid, suur tänu! Uh, suur tänu ja proua Desarnes! suur tänu, proua president. jah, loomulikult nagu kõik kolleegid siin, ka mina mõistan, et need kaks ettevõtet on väga keerulises olukorras ja me kõik soovime, et äh, Alstomil oleks Belforis võimalik edasi tegutseda ja oleks vajalikud tellimused. Nende kahe ettevõttega on seotud ka vastutuse küsimus. Prantsusmaal on väga suur vastutus kanda juba enam kui kümme aastat on meil korduvaid lubadusi antud igal tasandil ilma igasuguse sidususeta, ilma igasuguse visioonita ja siin on riiklik vastutus, aga ka Euroopal on kanda osa vastutusest juba väga paljude aastate jooksul ei ole meil absoluutselt olnud mingisugust majanduse, tööstuse, poliitilise juhtimist, mis oleks tähelepanu pööranud sellele küsimusele ja on vaja tegutseda. me oleme vaja anda teatud märke, et Euroopa on lõpuks otsustanud majanduspoli- ja tööstuspoliitikat kujundada. me peame tegutsema, mitte lihtsalt alluma ja ma tahaksin paar küsimust esitada tuleviku suhtes, mis puudutab väga olulist sümbolit, et kõik riigid nüüd kaitseks seda ähm, muudatust ja et Euroopa Keskpank ei seisa mitte ainult kasvu eest, aga kes tagab ka töökohad, eh, see oleks väga positiivne poliitiline signaal. meie komisjon peab arvesse võtma, et konkurentsireeglid on vaja uuesti läbi analüüsida üleilmastumise ajal. jah, me oleme tõesti, Euroopa on tõeline tšempion, aga komisjon ei tohiks mingisuguseid selliseid asju takistada enam lisaks sellele on meil vaja tõelist investeeringute kava äh, millel oleks kümnekordne võimekus, mis oleks suunatud tulevikuvaldkondadele, teadus-arendusvaldkonnale ja nagu Gerard ka ütles, miks ei võiks olla tööstusinvesteeringute kava. lisaks sellele peame kaitsma oma kaubandushuvised, me ei ole rumalamad või, või ebakompetentsemad kui USA, nemad kaitsevad ameeriklaste majandushuve ja ma tahaksin, et eurooplased kaitseksid ka eurooplaste oma ja äh, ei annaks Hiina kätte äh, turumaja, Hiinale turumajanduse staatust, aitäh! suur tänu, järgmisena härra lööja Rikk, palun, üks minut. ma ei ole kindel, et äh, Äh, olukord ei ole täpselt selline, nagu me siin kuulsime, tegelikult on see täielikus vastuolus äh, Euroopa taasindustrialiseerimisega, on vaja esitada õigeid küsimusi. kuidas on vastuvõetav see, et Katerpillar, äh, Pillar vallandab inimesi sel ajal, kui saadakse üle miljardi kasumit, kuidas on võimalik heaks kiita see, et et toodetaks sellised ähm, rongid, mis võtaks arvesse keskkonnanõuded. Junckeri investeeringute kava ja ja kaheksakümmend miljonit äh, kuus äh, Keskpanga poolt kuidas oleks võimalik tagada see ja vajalikud vahendid käsi, kasutusele võtta selleks, et käivitada töökohtade loomine, väljaõpe Caterpillari puhul, kuidas äh, luua Euroopa tasandi koostöö raudteevõrk, võrgustikus, miks meil ei ole Airbusi sarnast äh, asutust äh, raudteevaldkonnas, kuidas me suudame konkureerida USA-ga, kuidas anda töötajatele sõna oma ettevõtete juhtimisel ja oma elus kaasa sõna võtta, aitäh. järgmisena härra Šadov, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, täiesti üllatav on see, et me pidevalt kohtume siin selleks, et käsitleda tööstusküsimusi iga kord jõuame samale järeldusele, kärpemeetmed on täielikult äh, vähendanud äh, riigi tellimusi ja see suunab ümber, takistab töökohtade loomist, taristu loomist, mis on vajalikud ettevõtetele ja majandusele. iga kord on meil sama arutelu selles osas, et meil ei ole tööstuspoliitikat Euroopa tasandil, mis on tõeline ebaõnnestumine. meil on vaja tööstuspoliitikat Euroopa tasandil, sellepärast et on riiklik poliitika, mis ei ole väga tõhus. Alstom äh, on tõeline silmakirjalikkuse näide, kus äh, tehakse skandaal selleks, et riik settuks. kahe tuhande seitsmendal aastal Prantsusmaal olime kokkuleppel selleks, et me suurendaksime äh, kaubavedu raudteel neljateistkümnelt üle kahekümne protsendile paar aastat tagasi proua Royal, kes oli äh, keskkonnaminister, hävitas ökomaksu, mis oleks, millega oleks võimalik äh, rahastada kestlikke transpordilahendusi. me oleme praegu olukorras, kus Euroopa tööstuspoliitika ja kestlike kavade loomine trans-, kestlike transpordiliikide osas on vajalik ja on täiesti väljakannatamatu, et me ei kasuta rohkem raudteetransporti, see, et kasutatakse maanteevedu, ei ole vastuvõetav, see, et meil ei ehitata trammiteesid linnades, kus õhk ei ole enam äh, hingatav, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Mono, palun! lugupeetud president, lugupeetud volinik, ma olen üsnagi üllatunud, härra Chateau, te kaebasite siin äh, kärpemeetmete üle, aga samas tahate ühisraha Caterpillari Altomi, Alstomi olukord lähtub Euroopa liberaalsest majandusmudelist, mis tekitab sotsiaalseid probleeme. meie mm, mudel, tehase sulgemine on tõeline märk. Alstomi allakäik hakkas General Electricule energia valdkonna, sektori osa muumisest, müümisest ja töötajad näevad praegu, mis on selle tulemused. konkurentsi huvides ostavad välisinvestorid ähm, börsilt meie ettevõtteid, strateegilisi ettevõtteid. see puudutab majanduslikku olukorda. riigi tasandil tehakse, viiakse ellu kuritegusid kodanike suhtes hargmaised ettevõtted ähm, saavad tegutseda meie kodanike arvelt. meil ei ole pikaajalist strateegilist äh, lähenemist, nii nagu on ette pannud Front National äh, Prantsusmaal. suur tänu, järgmisena proua Sander, kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud volinik minu jaoks on väga oluline Alstomi teemat käsitleda kus nelisada kaheksakümmend töökohta on ohus minu valimispiirkonnas, selle sotsiaalse ohu äh, võim, võim on veelgi suurem ja selle saab küsimuse alla äh, Prantsusmaa valitsuse tegevus. Prantsusmaa ei ole mingisugust visiooni ja uued lubadused on paljude arvates kunstlikud ja mingil juhul ei tohiks äh, siin lihtsalt asju ühest hunnikust teise tõmmata, äh, tõsta ja, ja ühte ettevõtet teise vastu mängida. Alstomi raskused on sümptomaatilised Euroopa tööstuspoliitika küsimuses, kus ei ole piisavaid äh, eesmärke Euroopa Parlament hääletas eelmise aasta juunis resolutsiooni üle, mis puudutas raudteetranspordi konkurentsivõimet. kuhu me oleme sellega jõudnud? lugupeetud volinik, kas komisjon on plaanis struktureeritud dialoogi läbi viima raudtee Äh, valdkond äh, esindab väga suurt osa SKT-st ja tööhõivest. liiga tihti meie ettevõtted peavad aga äh, vastu pidama liiga jõuliste konkurentidega, kes tegutsevad teatud piirangutega Euroopa Komisjon peab tingimata äh, kaitsema juurdepääsu meie äh, avalikule turule läbirääkimistel Hiina, Jaapani ja USA-ga. vajaduse korral tule, tuleb lõpetada naiivsus Euroopa ühisturu osas ja sisse tuua vastastikuse põhimõte avalikul tasandil ja me ei taha näha, et nii nagu teiste tööstuste puhul on läinud, meil on vaja lõppude lõpuks ambitsioonikat tööstuspoliitikat, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Paie, palun! lugupeetud president, lugupeetud volinik, te teate, et Caterpillari äh, sulgemine paneb ohtu tuhandete inimeste töökoha. tegemist on brutaalse, skandaalse äh, sammu ka selles piirkonnas, nii nagu me näeme ka paljudes teistel kohtal. tahan avaldada toest-, toetust nendele töötajatele, nende perekondadele ja ametiühingutele, kelle puhul me oleksime tõesti tahtnud näha teistsugust tegevust. lugupeetud volinik, see tehase sulgemine on sümbol selle kohta, mis Euroopas tõesti on korrast ära ja see näitab, kus ettevõtted ähm, inimesi vallandavad äh, lihtsalt pür-, äh, lihtsalt raha teenimise eesmärgil. ja see tõesti näitab, et tegemist on pimeda kapitalismiga ja tööstuspoliitika peaks lähtuma teadus- ja arendustegevusest ja meil on vaja lõppude lõpuks kiiresti ühele poole äh, jätta see, need kärpemeetmed ja tõesti teha, tagada investeeringud Euroopa globaliseerumisega fond on näinud väga palju inimdraamasid, meil on vaja massiivselt äh, suures ulatuses sekkuda äh, nende inimeste ähm, toetuseks, meil on vaja aidata neid piirkondi, kus juba teatud abi on tagatud, aga seda on vaja veelgi suurendada selleks, et ähm, olukorda leevendada Euroopa peab tõesti tegutsema maksuparadiiside suhtes. Äh, kattepirjal viib oma kasumi välja, võtab kasumi välja Šveitsis äh, lähtuvalt nende reeglitest, meil on vaja tõesti luua paremad tingimused selleks, et et äh, kodanike elu oleks võimalik parendada ja aitäh! proua Anderson, palun üks minut. mikrofon palun. And home demolitions in Palestine ma mõistan hukku keedrapillari buldoosete kasutamise äh, maade lammutamises äh, Palestiinas. parlamendi liikmena ma toetan töötajad, kes töötasid Monkstownsi tehases Newtown Abbeys, äh, mille kakssada viiskümmend töökohta koondati Läti ja ka tehase Belfastis ja Larnis on ohus. võttes arvesse kasumeid ja dividende, siis me peaksime ehk jagama neid äh, dividende nii, et tehased saaksid lahti jääda, kas miljonärid saavad natuke vähem raha või kas me hävitame ära hästi toimiva tööstusliku taristu ja tuhanded perekonnad äh, lagunevad laiali, kuid äh, kahjuks me teame, et äh, ahnus on see, mis jääb peale. hoolimata sellest, millised on meie mureküsimused, siis ma kardan, et Euroopa globaliseerimise kohanemise fondi meie, minu valijad kasutada ei saa, sellepärast et Briti valitsusel on kontroll ligipääsu üle ning järjepidevalt on keeldutud ko-, globaliseerimisega kohane, kohanemise fondi kasutada äh, töötajate toetamiseks, kes on koondatud. suur tänu. mis teil oli muud? suur tänu, härra Arimo, palun. austatud proua president. kuus tuhat töötajat, inimest, pereisa, pereema on nüüd äh, tänaval pärast tehase äh, sulgemist Koslis Caterpillari poolt, me ei saa sellest äh, mööda vaadata see tehase sulgemine ei toimunud õiglaselt, austatud Caterpillari aktsionärid, äh, juhid, te peaksite häbenema. meil tuleb lühiajalises perspektiivis aidata neid äh, töötajaid, me peame kiiresti aktiviseerima Euroopa globaliseerumise koondumise fondi, aga pikas perspektiivis tuleb meil luua Euroopas sellised äh, raamtingimused, mis säilitavad meil töökohad ja ettevõtted. mida siis teha? esiteks, me peame võitlema maksudest kõrvalehiilimise vastu. Caterpillar äh, kasutas Šveitsi siin maksudest kõrvalehiilimiseks, seal maksti makstud, töötati äh, Belgias. me peame toetama ka Euroopa Komisjoni poolt äh, tehtud ettepanekuid äh, maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemises. ja tekib ka küsimus, et äh, kui ettevõtted töötavad tööstusparkides, siis ei tohi lubada seda, et äh, teatavad raamatupidamisnormid teevad äh, ettevõtete elu väga raskeks. me soovime, et tööstus Euroopas säiliks. me peame panustama innovatiivsetele toodetele, investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse, ainult niimoodi saame konkureerida piirkondadega, kus on madalad palgad. me peame looma tipp pädevuste klastrid, näiteks nagu Aacheni ülikooli juures, mis võiks olla heaks mudeliks kogu Euroopale. austatud kolleegid, me oleme COSLi töötajatele võlgu selle, et me pakuksime neile tulevikuperspektiivi, aitäh! suur tänu ja proua Werner, palun! proua president, proua volinik, austatud kolleegid kaks aastaarvu, tuhat kaheksasada seitsekümmend üheksa, tuhat üheksasada seitsekümmend neli, need on nende tehaste loomise aastad, millest me siin räägime. siin läheb kaduma oskusteavet, mida on loodud aastakümneid, see on katastroof nendele töötajatele ja peredele ja me tihtipeale unustame ära, et need kaks juhtumit on osa trendist kaks tuhat kaheksakümne kaks tuhat neliteist läks töötlevas tööstuses kaduma kolm koma viis miljonit töökohta, Prantsusmaal on vähenenud äh, tööstuses olevad töökohad ühe miljoni võrra. me konkureerime Hiina ja teiste tootjatega, kaasa arvatud ka raudteetööstuses tugevalt. siia juurde tuleb ka digitaliseerimine, see on kindlasti paljudele suureks äh, plussiks, aga see ohustab ka äh, töötleva tööstuse töökohti. turg äh, määrab, kõik ettevõtted äh, reageerivad ainult äh, turusignaalidele, meie Euroopas kaotame oma tööstussektorit. see ei ole absoluutselt seotud enam sotsiaalse turumajandusega. Alstromi juhul Prantsusmaa valitsus nüüd sekkus, see on väga hea, aga Pariis ei saa muuta põhiprobleemi ettevõtted otsivad äh, ainult äh, soodsamamaid kohti ja selle vastu ei saa üks liikmesriik üksinda midagi ette võtta. me peame oma huvid äh, tööstuspoliitikas Euroopa tasandil formuleerima ja kaitsma neid ka kaubanduspoliitiliste meetmetega ja siinkohal ma pöördungi komisjoni eelkõige presidendi Junckeri poole, et selline lõdva käega tööstuspoliitika peab lõppema järgmisena härra Salini, palun. proua president, proua volinik, Caterpillari ja Alstomi otsuse negatiivsed mõjud avaldavad äh, kindlasti äh, mõju ka Itaalias, eriti Milano piirkonnas. arvatavasti kaotab seal töö kakssada inimest. me peame tõesti omalt poolt sellele kuidagi vastama ja reageerima. Euroopa Liidul on vastutus elavdada uuesti tööstussektorit, see on see teema, millest me täna siin räägime. me oleme juba mitu korda öelnud, et äh, tootev tööstus ei ole küll otse Euroopa Liidu pädevuses, aga paljud asjad, mis Euroopa tasandil otsustatakse, avalduvad, avaldavad kaudset mõju tööstussektorile. me ei saa näiteks viljeleda sellist energiapoliitikat, mis läheb täiesti vastu tööstuspoliitikaga ja mis toob kaasa töökohtade kadumise. me ei saa silma kinni äh, pigistada, kui me anname Hiinale nüüd äh, turumajandusriigi staatuse. kui me tahame viljeleda vastutustundlikku poliitikat, siis me ei saa selliseid äh, vastuolusid lubada meil oleks võimalik saavutada palju, kui me tõesti panustaksime tööstussektori elavdamisele. ja viimasena saab sõna härra Lopes, üks minut, palun. meil tuleb Euroopa reindustrialiseerida, sellepärast et siis me tagame endale ka jätkusuutliku majanduskasvu. kui me tahame sotsiaalset kaitset, stabiilseid töökohti, siis äh, on vajalik äh, kaitsta seda tööstust, mis meil juba olemas on. Kataloonias oma valimisringkonnas kohtun ma väga paljude ettevõtete omanikega, ametiühingute esindajatega ja teistega, kes äh, räägivad mulle ettevõtete sulgemisest Alstomi stiilis või sellest, kuidas on läbi viidud äh, väga karmid äh, strukturaalsed muutused. ma tean, et äh, volinik Tyson on minuga samal meelel, aga me tõesti peame midagi konkreetset nüüd ette võtma. tuleb võtta vastu konkreetsed normid, mis kaitsevad töötajat restruktureerimise korral. tänan ja nüüd vaba mikrofoni esimene kõneleja, härra Kelly, palun. ma usun, et tegemist on väga olulise diskussiooniga, sellepärast et üks meie väljakutsetest ähm, selleks, et muuta Euroopa jälle konkurentsivõimelisemaks, on just tööstussektorid ja meie sihtmärgid aastast kaks tuhat kakskümmend väga mõistlikud, sest äh, siis äh, nagu äh, volinik Tajani ütles, et tegemist on siis tööstusvaldkonnaga, millel on väga suur süsinikuleke ja need kõik suured tööstusterasetootjad lähevad Euroopast välja, see tähendab, et äh, me kaotame töökohad Euroopas ja tegelikult CO2 emissioonide hulk suureneb, me oleme äh, me peame kindlasti selle õppetunni ära õppima, me peaksime hindama seda, mida me saame tuleviku heaks teha ning me peame taas industrialiseerima Euroopa, looma selle jaoks sobiva kliima, eriti mis puudutab COP kahekümne ühte ja selle rakendamist, see on minu, meie jaoks väga suur võimalus, et kui me rakendame neid eesmärke, mis on seotud tuumaenergiaga, et me samal ajal me peaksime tegema ära selle põhilise osa, vaatama, millised on tööstussektori tegevused ja suur tänu teile! Uh, suur tänu ja härra Blanco Lopez, palun. suur tänu, proua president, täna hommikul me rääkisime sellest, et Euroopa ristteel kriis kriisi järel mõjutab Euroopat ja kõik see mõjutab populismi, natsionalismi ja muudab Euroopa Liidu kodanikud rahulolematuks. ja see on kõik seotud ka ebavõrdsuse suurenemisega äh,, Äh, ebapiisavate palkadega, äh, õiguste kadumisega ning äh, töökohtade kadumisega. me peame kindlasti taaselustama oma tööstuspoliitika üle terve Euroopa, kui me seda ei tee, siis me ei saavuta neid eesmärke, mis on komisjon endale seadnud, selleks et suurendada äh, tööstustootmise osakaalu majanduses viieteistkümnele, kahekümnele protsendile, me peaksime sõnadelt minema üle tegudele, me peaksime leidma uusi töökohti, uusi võimalusi ning me kindlasti peaksime vältima ka sotsiaalset dumpingut ning vältima ka ebaõiglast konkurentsi, nagu me te-, näeme, et see juhtub ka liikmesriikide vahel Euroopa Liidus äh, näiteks terasetööstuses on see kindlasti nii, me peaksime looma Euroopa-ülese fondi äh, mille abil me saame kompenseerida neid firmasid, millel on kõrge energiatarbimise maht. suur tänu, proua Krampini, palun. lugupeetud volinik, konkurentsivõime maailmaturul ei ole midagi, midagi saaks eemaldada vajadusest taasindustrialiseerida meil on vaja lahendusi selleks, et luua töökohti ja tagada inimeste elukvaliteet. seetõttu eh, õiglane konkurents on väga oluline. kaubanduslepped, eh, investeeringud konkurentsivõime suurendamisesse. Euroopa Liidus on kõige keerulisem seadusandlus ja TTIP, TTIP eh, tõesti tekitab hirmu, kui vaadata standardite erisust. meil on vaja nõuda muudatusi, meil on vaja vastastikust, me vastasel korral ei saa me e- e- e- arendada oma majandust. lisaks sellele sooviksin tähelepanu juhtida selleks, et Euroopa toodete kaitset ei eksisteeri praegusel hetkel tõelisel kujul tekstiili, autotööstuse või ka terasetööstuses. kui me tahame Euroopat industrialiseerida, siis on meil vaja ebaõiglasele konkurentsile ja dumpingule lõpp teha, aitäh. suur tänu. Euroopa tööstussektor seisab silmitsi oluliste probleemidega ja väga paljud äh, tootvad ettevõtted on oma töö lõpetanud, väga paljud töökohad on läinud äh, kaduma ja nüüd Alstami ja Caterpillari töötajad lisanduvad sellesse nimekirja Kreekas. on äh, sajad ettevõtted pankrotti läinud ja tuhanded inimesed on jäänud töötaks Caterpillar on andnud teada, et nad töö lõpetavad, kuigi kolmkümmend protsenti tööst, tootmiskulud äh, vähenevad. Alstom samuti andis teada, et ta lõpetab töö, kuigi on allkirjastanud Prantsuse valitsusega väga suure äh, tellimuse ja see on nüüd kokkuhoiupoliitika tulemus Euroopas. me näeme ka seda, kuidas sedasama põhimõtet järgivad ka Prantsuse ja Belgia valitsused. ja me näeme, milline on olnud selle mõju, suur tänu. suur tänu milline on tööstuspoliitika, mis meil on, kas meil on tegemist tööstusmudeliga tegemist, kas meil on tegemist strateegiaga, mis on mõeldud Euroopa taasindustrialiseerimiseks, mida me arutame täna, ja milline on see tööstussektor, mida me tahaksime näha? me usume, et väga paljud ei ole veel öeldud, ma ei olnud kuulnud neid asju, mida ma eeldasin, et ma täna siin kuulen, kuid ma tahaksin väljendada ennast küllaltki konkreetselt, kui me räägime Caterpillarist või Alstomist, siis see on kõik väga õige, äh, me peame kindlasti näitama üles solidaarsust nende kodanike osas äh, kes töö kaotavad, aga mida, mis juhtub homme või ülehomme, et see ei oleks liiga hilja selle sektori jaoks, mis on Euroopas äh, praktiliselt hävitatud. laevaehitus näiteks, laevaehitus võib luua väga palju äh, võimalusi, äh, sest euro-, sest laeva jaoks on vaja ehitada väga paljusid asju ja me ei tohiks hävitada laevaehitussektorit, see on väga hea võimalus tööstussektori jaoks Euroopas suur tänu, lõpetame nüüd arutelu ja lõpetuseks annaksin sõna volinik Tanssenile, palun. suur tänu, äh, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tervitan tänast diskussiooni ja ma olen võtnud arvesse ka äh, teie poolt esitatud soovitused, ma tahaksin rõhutada veel kord, et meie kohene prioriteet praegusel hetkel on toetada neid inimesi, keda see otseselt on mõjutanud. Euroopa Liit jätkab äh, näitamas üles äh, solidaarsust töötajatega ja nende piirkondadega, kus äh, töökohad kadusid ning me toetame neid äh, Euroopa fondide kaudu, AGI kaudu, kasutades kõiki võimalikke poliitikainstrumente. ma võin teile teada anda ka seda, et täna komisjon võttis vastu ettepaneku, et pikendada erandit mis on mõeldud pikemaks kui aastaks kaks tuhat seitseteist ehk siis Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi äh, vastav säte. lugupeetud parlamendiliikmed, selleks, et toetada töökohtade loomist, me peaksime kindlasti parendama raamtingimusi, mis on mõeldud töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks. me teeme seda Euroopa semestri kaudu, tutvustades ja lihtsustades reegleid ning tagades ka seda, et maksusüsteemid toetavad äh, ja ei äh, ole ebasoodu-, mittesoodustava mõjuga tööhõivele. me peaksime tegutsema otseselt, äh, laiendas äh, siseturgu kõikides valdkondades ja väga oluliseks vahendiks on siis Euroopa investeerimiskava, millel on ka võimekus tuua investeeringuid Euroopasse tagasi ja vastavusse varasemate trendidega struktuursed reformid, kui me vaatame kolmandat investeerimiskava sammast, toetavad majanduskasvu ja annavad edasise toetuse jätkusuutliku arengu jaoks. ma tahaksin rääkida teile ka sellest, et me oleme ka stabiilsuse kasvupakti äh, ka kohaselt võtnud äh, samme ette ja kui me räägime Caterpillarist ja stabiilsuse kasvupaktist, need on kaks erinevat asja, stabiilsuspakt on väga oluline selleks, et äh, tagada stabiilse avaliku sektori finantseerimise ning toetada stabiilset majanduskasvu, kuid selle pakti reeglid seega ei ole suunatud äh, investeerimise takistamisele, nii nagu äh, president Juncker ütles ka täna hommikul, kirjeldas olukorda Euroopa Liidus ja see puudutab ka Euroopa Liidu institutsioonide liikmesriikide tegevust. üht-teist öelda ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni kohta, mis puudutab Euroopa äh, raudteesektori äh, konkurentsivõimet, äh, siis me oleme teadlikud sellest resolutsioonist ja me valmistame ette ka äh, praegu vastuse eelnõud ja ma võin teile kinnitada, et me oleme kindlasti võtnud arvesse ka parlamendi äh, vastavat resolutsiooni raudteesektoris ning me eh, tervitame ka rõhuasetust sellele, et me kõik soovime näha siin elujõulist sektorit. mis puudutab rahvusvahelise kaubanduskokkulepet, siis selle kohta oli samuti mitmeid kommentaare ja ma võin teile öelda ka seda, et eh, volinik Malmström äh, on väga hea läbirääkija, ta peab läbirääkimisi väga aktiivselt ja ta on mitu korda öelnud, et me ei jõua kokkuleppele, kui meil ei ole kokkulepet kõikides asjades, kõikides asjades, kuid tema eesmärk on ikkagi see, et see kokkulepe peab olema hea asi Euroopa jaoks, mitte halb asi. ja loomulikult ta võtab arvesse ka kõiki sotsiaalseid mõjusid ja ta tegutseb meie kõikide parema tuleviku nimel ja ma võin teile rääkida ka Hiina äh, makromajanduslikust mõjust ja ma võin öelda teile ka seda, et ükskõik milline on siin lõplik otsus teie poolt, kuid üks asi on kindel, et me näeme kindlasti tulevikus tõhusat majanduskaitse instrumente ja meie vahendeid me kindlasti tahame tugevdada, mitte nõrgestada. ning lõpetuseks ja seda ma jätkan prantsuse keeles ensemble avec monsieur ja ma pean ütlema härra Paiele, et tõesti ka mina ise tahaksin tervitada eh, seda väärikat reaktsiooni ametiühingute ja koos selle kohalike ametivõim-, omavalitsuste poolt. tõesti on vaja tegutseda Euroopa on siin selleks, et neid inimesi aidata ja neid toetada ja lõpetuseks see ettevõtte otsus ei ole tõesti mõistetav, aga ma sooviksin siiski olla optimistlik. me ei tohiks muutuda liiga pessimistlikuks, me peame mõistma, et äh, Valloonias üheksa tuhat kolmsada töökohta kadunud, see tehas ja selle töötajad Äh, peavad äh, pingutama, neil on nende pädevus, nende noorus, tegemist on väga kaasaegse tehasega, seal on tõesti logistikakeskused lähedusel, nagu arvestada kohalikud lennujaamad ja nii edasi, ja sellest lähtuvalt on vaja edasi tegutseda. ma tean, et inimesi, keda see otsus mõjub, kindlasti äh, see ei rõõmusta, aga me peame üheskoos tööd jätkama tuleviku nimel, aitäh! ka meie täname lugupeetud volinikku, head kolleegid, arutelu on lõppenud ja me